on suuliselt vastata küsimus, mis puudutab järelmeetmeid seoses Euroopa Parlamendi üheteistkümnendal veebruaril kahe tuhande viieteistkümnenda aasta resolutsiooniga eh, luure keskagentuuri piinamisvõtteid käsitleva USA senati raporti kohta. ma sooviksin anda sõna nõukogu esindajale. see on meie tänane hea tava ja kõigepealt saab sõna härra Könders. Uh, suur tänu teile, president, lugupeetud parlamendiliikmed, nagu te teate, on Ameerika Ühendriigid oluline partner Euroopa Liidu jaoks võitluses uh, terrorismi vastu. ning uh, nagu te teate, on minevikus olnud meil suuri erimeelsusi äh, Eh, Ameerika terrorivastase poliitika osas. Euroopa Liit on eh, arutlenud neid küsimusi ameeriklastega ehm, juba aastaid küsimustes nagu näiteks eh, uputamise simuleerimine ja muud sellist. oleme tõstatanud paljusid küsimusi, väljendamaks oma tõsiseid muresid ameeriklastele neis küsimustes tähtis on rõhutada, et nüüd on käes aasta kaks tuhat kuusteist ja president, president Obama, Obama teatud tegevused keelas CIA jaoks ära paar päeva pärast seda, kui ta ametisse astus. ta eh, keelas igasuguse piinamise eh, eh, kui ka jõulised küsitlusmeetmed. me jagame president Obama poolt väljendatud veendumusi, et sellised tehnikad on meie väärtuste vastu ja ei aita võidelda terrorismi vastu. nõukogu rõhutab, et võitlus terrorismi vastu peab käima käsikäes rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse reeglitest kinnipidamisega see oli tõsi varem, oli tõsi ka praegu. me saame võidelda terrorismi vastu ainult siis, kui peame kinni oma väärtustest, peame respekt-, nõua, me mõistame hukka igasuguse piinamise igasugustel tingimustel ning äh, äh, leiame, et piinamine tuleb ära kaotada, see on oluline osa meie inimõiguspoliitikast. president Obama on toonud Ameerika terrorivastase poliitika lähemale Euroopa Liidule, keelates ära eh, seda, mida viisakalt nimetati jõulisteks küsitlustehnikateks ning eh, kriminaalõiguse valikulist kasutamise. Euroopa Liidu aluslepingud eh, rõhutavad, et et kaitsepoliitika on iga liikmesriigi oma pädevuses ning äh, terrorivastane võitlus on väljaspool Euroopa institutsioonide pädevust. sellepärast ma mõistan teatud määral teie muret, sellepärast et nõukogu pole eh, teie resolutsiooni soovitusi järginud, seda lihtsalt sellepärast, et nõukogul ei ole pädevust sellise asja tegemiseks. kas selline olukord on rahuldav? loomulikult äh, ei ole. isiklikult eurooplasena tunnen häbi selle pärast, et äh, sellised, äh, selline tegevus äh, nägi, äh, toimus ka Euroopa Liidu territooriumil. kuid nõukogu peab siiski tegutsema oma pädevuse piirist, mida näeb ette, mida näevad ette aluslepingud, kuid sellega veel asi ei lõpe ning olen veendunud, et komisjon ka räägib oma pädevusest selles valdkonnas. see ei tähenda seda, et individuaalsete liikmesriikide tegevused jäävad tähelepanust kõrvale. meie tegevuse aluseks on inimõigused ja kodanike põhiõigused. ja väidetavad äh, osalused liikmesriikide poolt salalendudel mille korraldas CIA, ei ole meie jaoks aktsepteeritavad. samuti ka illegaalsed vangide vahetused, vangide üleandmised Euroopa territooriumil ei ole lubatavad. ning äh, meil on vaja selliste nähtuste vastu võitlemiseks äh, õiguslikku raamistikku, soovime äh, sellele aluse anda ka poliitilisest seisukohast lähtudes, jättes loomulikult äh, lõpuotsuse teha kohtutele. on oluline teha kõik selleks, et terrorimastane poliitika respekteeriks inimõigusi Euroopa Liidus ja liikmesriikides. see, mis juhtus äh, minevikus, ei tohi enam kunagi uuesti juhtuda. suur tänu teile! suur tänu teile, härra minister ning äh, ma tahaksin nüüd sõna anda raportöörile. härra Albrecht, teil on sõna, viis minutit. And... suur tänu, vabandust, et hilinesin põhiõiguste ja õigusriigi reeglitest kinnipidamine on lahutamatu element äh, eduka terrorivastases poliitikas. parlament on korduvalt hukka mõistnud äh, CIA salajased kinnipidamiskeskused ning äh, Eh, ning ka erakorralised eh, üleandmisprogrammid, mis lõppesid mitmesuguste inimõiguste rikkumise, sealhulgas ka ebainimlike eh, meetodite kasutamine, kinnipidamine kohtuotsuseta ning samuti ka piinamismeetodite kasutamise. ei ole aktsepteeritav, et, et, et kaitse ja terrorivastane poliitika äh, ei ole Euroopa Liidu kontrolli all, eh, vähemalt eh, selles osas, et riigile ei ole antud luba, eh, ei ole, riikide tegevus ei ole kontrolli all meie Euroopa Liidu sise- välispoliitikas peavad inimõigused olema kõige olulisemal kohal ning meie parlament on korduvalt nõudnud seda, et täielikult äh, uuritaks liikmesriigide osalust CIA salajaste äh, tegevuses ja erakorralises üleandmisprogrammis. soovime teada, kas meie soovitusi võeti arvesse uute elementide uurimisel, äh, mis aitaks tollal juhtunut mõista. me teame, et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid, eh, võimud eh, ja eh, luureteenistused olid kaasosalised CIA salakinnipidamiskohtade üleandmisprogrammide juures, tihtipeale korruptsioon oli sealjuures oluline element, sest neile maksti eritoetust programmides osalemise eest CIA väidab, et äh, piinamise läbi saadi informatsiooni, mida poleks tavaküsitlusmeetodite abil saadud. karistamatuse poliitika CIA programmis osalemisel äh, on lubanud edasisi põhiõiguste riiku-, rikkumisi ning äh, massilist jälgimist CIA ametnike poolt paljudes liikmesriikides. ameeriklased peavad uurima ja karistama inimõiguste rikkumisi e, selliste eriprogrammide korraldamisel ning samuti e, tuleb ka, e, tuleb ka kompenseerida selliste programmide ohvreid. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad uurima väiteid, et Euroopa riikide territooriumil olid salavanglad, kus inimesi hoiti kinni CIA programmide alusel. süüdlased tuleb äh, kohtu alla anda, tuleb arvesse võtta kõiki uusi andmeid, liikmesriigid peavad äh, uurima väiteid, et illegaalne kinnipidamine ja piinamine toimusid riikide ter-, meie riikide territooriumitel. oleme väljendanud muret äh, ka eh, takistustest, mis veeretatakse uurimiskomisjonide ette liikmesriikidel, mis uurivad liikmesriikide osalust salaprogrammidel. Eh, samuti keeldutakse deklassifitseerimast eh, saladokumente, mis garanteerib selle, et inimõiguste rikkujad ei saa karistatud. seega me palume küsime nõukogu käest, kas on vabandatud selle eest, et on koostöös Ameerika Ühendriikidega reedetud Euroopa põhimõtteid ja äh, samuti ka kas nõukogu vabandas selle pärast, et rikkus aluslepingutes sätestatud liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö põhimõtted, kui püüdis parlamenti veenda vastu võtma Ameerika kõrgete ametnikega peetud nõukogu rahvusvahelise avaliku õiguse töörühma ja transatlantiliste suhete töörühma koosolekute protokollide tahtlikult lühendatud versioone, kas nõukogu tegi avalduse, milles tunnistab liikmesriikide seotust LKE programmiga, kas nõukogu toetas täielikult tõe väljaselgitamise ja liikmesriikide vastutuse võtmise protsessi käsitledes teemat ametlikult justiits- ja siseküsimuste nõukogu koosolekutel, kas nõukogu korraldas kuulamisi Euroopa Liidu asjaomaste julgeolekuasutustega selgitada välja, mida nad teavad liikmesriikide seotust seosest eh, Luure Keskagentuuri programmiga ja sellest, milline oli Euroopa Liidu reaktsioon. ning kas nõukogu pakkus välja kaitsemeetmeid, et tagada inimõiguste austamine luure teabe vahetamisel ning luure eh, õiguskaitsetegevuse selge eristamise. mida kavatseb nõukogu teha, et eh, parandada soovituste põhjal meetmete võtmist ning milliseid muutusi sisse viia Euroopa terrorivastases poliitikas, sest äh, liikmesriikide poliitika ei ole väljaspool äh, õigusriigi reegleid. suur tänu, härra Albrecht. Äh, kolleegid, ma paluksin teil oma sõnavõttu vastu pidada natukene aeglasemalt, sest tõlgid ei jõua teile järele, muidu proua Jourova komisjoni nimel. suur tänu, härra juhataja härra minister, ma tervitan komis-, parlamendi jõupingutusi asjaga edasi tegeleda. Ameerika Ühendriikide senati raport äh, viitab konkreetselt inimõiguste tõsisele rikkumisele. terrorivastane võitlus äh, ei saa Äh, tähendada seda, et inimesi äh, vahistatakse ähm, ähm, valikuliselt, äh, seaduseväliselt või piinatakse, kuid komisjonil ei ole pädevust sellistes küsimustes, aluslepingud ei anna pädevust komisjonile luuretegevuste osas järelevalvet pidada. põhiõiguste amet kehtib ainult siis, kui liikmesriigid rakendavad Euroopa seadusandlust. ja lisaks sellele need äh, tõendi, need faktid leidsid aset enne, kui liikmesriigid, kellest jutt käib, äh, liitusid selle põhiõiguste hartaga, kuid komisjon on sellegipoolest ikka ja jälle viidanud sellele, et liikmesriigid peavad läbi viima sügavuti minevad sõltumatud äh, ja erapooletud uuringud, uurimused selleks, et faktid jalule seada ja ohvritele tuleb maksta kahjuhüvitist see on kohustus, mis tõusetub Euroopa Inimõiguste konventsioonist ja sellele on hiljuti viidanud ka Euroopa Inimõiguste Kohus. kui me nüüd räägime asüüli ja justiitskoostööst ähm, LKA programmi ajal, siis sellel ajal ei olnud Euroopa Liidus ühtegi sätet äh, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheliseks justiitskokkuleppega. kaks kokkulepet, mis seda valdkonda puudutavad, üks, mis puudutab väljaandmist ja teine vastastikust õig-, õigusabi, jõustusid esimesel veebruaril aastal kaks tuhat kümme seal selgitatakse ja ühtlustatakse justiitskoostöö raam, raamistikku kriminaalasjades. ja samamoodi sellel ajal, kui see tegevus toimus, ei olnud Euroopa Liidu tasandil ka sätteid kolmandate riikide kohta või äh, kodanikustaatuseta riikide kohta või pagulaste kohta, ka ei olnud ka Euroopa Liidu sätteid, mis puudutasid pagulasstaatuse äravõtmist. direktiiv kaks tuhat neliteist murd kaheksakümmend kolm ja kaks tuhat viis äh, murd kaheksakümmend viis jõustusid ja võeti üle pärast neid sündmusi. Euroopa seadustiku kontekstis on Euroopa Liidu ja liikmesriikide tegevus terrori vastu allutatud inimõiguste standarditele. Euroopa Liidu USA kokkuleppe äh, väljaandmise ja justiitskoostöö osas ja Euroopa Liidu seadusandlus terrorivastases võitluses tuleb rakendada niimoodi, et see vastab põhiõiguste hartale. suur tänu! suur tänu! suur tänu, proua Jourova! ja nüüd annaksin ma sõna siis poliitiliste fraktsioonide esindajatele ja esimesena saab Rahvapartei nimel sõna Roberto Metsola, poolteist minutit suur tänu, proua juhataja. võitluses äh, radikaalse terrorismi vastu ei tohi kunagi unustada laiemat pilti ja meie peamisi eesmärke ja seda, mida me üritame kaitsta. me ei tohi unustada seda, mida me kaitseme, nagu ma ütlesin, vabadused, õigused, äh, mida meie siin Euroopas äh, peame teinekord iseenesestmõistetavaks, on sattunud äh, ohtu. see on tõsiasi, me elame terrori kontekstis eh, ja nende ohu all, sellepärast et me le-, ei ole nõus loobuma oma põhiväärtustest ja me elame oma elu nii, nagu me seda seni oleme elanud ja see teebki meist eurooplased. see on meie tavaline elu. piinamine läheb igal juhul vastu nendele väärtustele, aga mida me kaitseme, piinamist ei tohi mitte kunagi millegagi õigustada. me ei saa seda mitte kunagi õigustada üks on selge, piinamine ei too kunagi kaasa julgeolekutunnet meie kodanikes. terrorivastases võitluses jah peame me seda tegutsema, seda tegema tõhusalt, aga siiski tasakaalukalt ja austame inimeste põhiõigusi ja rahvusvahelist õigust. me ei saa loobuda oma põhimõtetest lihtsalt sellepärast, et ajad on keerulised, vastupidi, sellistes olukordades peame me hoopis oma jõupingutusi äh, suurendama selleks, et kõik oleks seaduspärane. ja sellepärast ongi parlamendi, loodigi parlamendis uurimiskomisjon eelmisel aastal ja me peame varastest vigadest õppima ja tunnistama seda, et äh, kohtud on need, kes äh, selliseid uurimisi on kõige pädevamad läbi viima. tegemist on siiski äh, kriminaalkuriteoga. piinamine ei tohi olla kindlasti meetodiks, millesse me usume ja, ja see ei peegeldaks Euroopat, millesse usun mina. suur tänu, proua Metsola ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel sõna Tanja Fajonil, kaks minutit, palun suur tänu, härra juhataja. Euroopa Parlamendis oleme me üles kutsunud äh, Euroopa Liidu liikmesriike võtma tõsiseid meetmeid. USA senati raport on selgelt välja toonud, et luure keskagentuur on kasutanud brutaalseid äh, ülekuulamismeetmeid ja piinanud äh, kodanikke Euroopa Liidu territooriumil pärast äh, üheteistkümnenda septembri sündmuseid. see ei ole mitte ainult häbiväärne Euroopale, vaid tegemist on ka väga tõsiste Euroopa väärtuste ja inimõiguste põhimõtete rikkumisega. järjest rohkem uusi fakte tuleb äh, esile käisime libekomisjoniga Rumeenias eelmisel aastal, aga ametivõimud ei lubanud äh, meil siseneda väidetava kinnipidamiskohana tuntud hoonesse. olukord oli teistsugune Leedus Euroopa Parlamendi raport äh, panustas selle lähetuse puhul väga palju sellesse, et mõned saladused avalikustati. kõige olulisem oli aga siiski USA senati raporti avalikustamine. see ei ole mitte ainult toonud äh, välja nende kuritegude mõõtu, vaid on näidanud ka seda, et piinamisest ei ole terrorirünnakute ennetamiseks mingisugust kasu, mitte mingisugust põhjendust sellisele taktikale ei ole ja me peame näitama, et me võtame asja tõsiselt ja need, kes on rikkunud seadust, tuleb ka vastutusele võtta. me räägime süstemaatilisest inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumist, mida me pole näinud pärast teist maailmasõda. Euroopa valitsused ei ole valitsuste puhul ei ole uurimised veel lõppenud, liikmesriigid ei ole seni võtnud moraalset vastutustki. on tõesti väga kurb, et äh, Hollywoodis äh, äh, valminud film Industry tõi välja kõik need jubedused. isegi äh, igasugune teavituskampaania ei ole samasugust efekti onunud äh,, omanud. Guantanamos on kinni jätkuvalt kümneid inimesi, kellel ei ole mingit äh, võimalustki õiglasele kohtumõistmisele juurdepääsu saada, me peame nõudma seda, et liikmesriigid kannaksid vastutust. sellised ähm, rikkumised äh, ei kao ka kunagi meie radarilt äh, ja ükski kalev ei ole nii suur ja lai, et selle alla kõik need äh, mahuksid. me peame olema ausad ja nõudma seda, et sellised asjad ei korduks ma nõuaksin, kutsun üles kõiki kolleege, et toetage seda resolutsiooni homme hääletusel suur tänu, kolleeg Fajon. suur tänu, et pidasite ka ajakavast kinni ja nüüd ECR fraktsioonil sõna, nimel saab sõna härra Ujadovski. suur tänu, härra juhataja, daamid ja härrad. üks tsiviliseeritud isik peab kriitiliselt suhtuma piinamisse inimeste seadusevastaseks kinnipidamisse ja teistesse taolistesse sammudesse, aga tegelikult mulle tekitab muret see, kuidas sellest teemast täna Euroopa Parlamendis räägitakse. kõigepealt, äh, nii nagu äh, minister ütles äh, nõukogu esindajana, USA on selle programmi peatanud selle suuri vasturääkivusi tekitava programmi. ja loomulikult äh, uuringud jätkuvad selles osas. volinik Jourova ütles täna, et äh, toona, kui need asjad aset leidi, leidsid, ei olnud Euroopas äh, kokkuleppeid või sätteid, mis oleksid selliseid asju keelustanud. eesistuja tuletab meile meelde ja mina tuletaksin ka meelde, et riikliku julgeoleku küsimused on jätkuvalt liikmesriikide ainupädevuses ja nemad otsustavad, äh, mida teha ja nemad on need, kes faktid jalule peaksid äh, seadma, need on konkreetsete riikide ainupädevuses. Euroopa Parlamendil on lõpetuseks äh, jah, õigus pöörduda rahva poole ja mobiliseerida rahvast, aga kas meil siiski on õigust mingisuguseid uurimisi korraldada? ma arvan, et me saame seda me ei saa seda teha liikmesriikide asemel ja seega minu meelest me peaksime ratsionaalselt reageerima. loomulikult ei saa me jääma kõigutamatuks äh, selliste faktide mm, väljatuleku korral, et on kasutatud selliseid äh, vahendeid nagu piinamine, aga nendel aruteludel ei räägi keegi terroristidest äh, see mõte kõlgub ju tegelikult kõigil meeles, nemad on need, kes tahavad meie ühiskonda laiali lammutada. loomulikult ei saa terroritel vastu astuda inimõiguseid rikkudes, aga ei saa ka inimõiguseid tõlgendada niimoodi, et vaba maailm halv- äh,, halvatakse selles terrorivastases võitluses. suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab siia sõna Sofi Intvelt. suur tänu, härra esimees Ehm, ma kuulusin Euroopa Parlamendi uurimiskomisjoni, mis puudutas äh, luurekeskagentuuri ebaseaduslikku kinnipidamist ja väidetava transpordi kava, mis on nüüd juba kümme aastat vana ja tegelikult äh, tekib küsimus, et miks me dekaad hiljem ikka sellest räägime ja räägime samade sõnadega nagu toona. ja ma vastan teile, et ma ei väsi mitte iialgi, iialgi ära ei väsi enne, kui õiglus seatakse jalule. jah, me kõik võime rääkida siin sellest, et kas seaduslik raamistik oli paigas toona või et kas see asi puudutab äh, liikmesriikide suveräänsuse küsimusi aga äh, minule tundub, et nõukogu ja liikmesriigid peidavad ennast äh, juriidiliste argumentide taha. minister, kui on tõsi, et äh, siseriiklik julgeolek on tõesti puhas, paljas siseriiklik asi, siis miks on nii, et liikmesriikide valitsused vist äh, kahe tuhande esimesel aastal kollektiivselt otsustasid äh, lubada eh, LKA lende Euroopa õhuruumis, kollektiivselt otsustasid seda, aga nüüd eh, peidavad ennast selle argumendi taha, et oi-oi, stopp, eh, see on siseriiklik asi. vastutuskohustusest, kui on jutt ja vastutustundest on jutt, on järsku asi siseriiklik. mina arvan, et kui valitsused toona oleksid olnud piisavalt jul-, olite julged võtma seda otsust kollektiivselt, peaksid need olema ka nüüd kollektiivselt vastutavad äh, ja ei peaks varjama selliste argumentide taha. ja siis te ütlete jah, et meil on kohtusüsteem, et meil on paigas kohturaamistik. no ausalt öeldes mina olen märganud seda, et liikmesriikide valitsused, ükskõik mis äh, erakonnast äh, on valitsuse liikmed, on andnud endast parima selleks, et äh, ära väsitada kohtuinstantsid nad on absoluutselt iga trikki proovinud selleks, et see menetlus peatada. Teie rääkisite sõnast häbi, ma olen teiega nõus tõesti kuradima häbilugu, et kümme aastat pärast seda, kui parlamendis võeti vastu esimene selleteemaline raport, räägime me sellest täna veel siin. Eh, Dick Martins rääkis toona, et me räägime justkui nagu mingisuguse kummist tooliga justkui äh, kurtide inimestega räägime, me ei väsi enne, kui õiglus on jalule seatud, ähm, karistamatust ei luba me Euroopas, sest just see, härra minister, oleks häbiplekk Euroopale. suur tänu ja nüüd kuue fraktsiooni nimel sõna proua Marie-Christine Vergeale. suur tänu, härra president tõesti kümme aastat nüüd juba tegeleb parlament eh, väidetega, aga mis puudutavad eh, CIA poolset illegaalset kinnipidamist ja piinamist. ja iga kord eh, üritavad teatud saadikud oma valitsuste survel veenda meid selles, et seda tegevust ei tohi jätkata. põhiõiguste rikkumised on tõsised, eriti võttes arvesse, et see toimus võõrvalitsuse äh, survel. liikmesriigid nõukogu ei saa peituda äh, aluslepingute taha. häbi on selleks liiga suur, meil on vaja tõde, sest ainult nii saab ära hoida selle, et tulevikus sellised asjad taas korduksid. ohvritel on vaja õigust ja õiglust, miski ei õigusta piinamist. tahaksin äh, avaldada ka kahetsust, sellepärast et erinevalt et hoolimata, sellepärast et hoolimata oma lubadustest pole Guantanamo vanglad endiselt suletud ja inimesed on seal kinni peetud ilma igasuguse kohtuotsuseta. suur tänu ja järgmisena saab sõna ja vabandust, kõigepealt tahaksin teile meenutada seda, seda, et et anname sinise kaarti küsimuse saavad esitada need, kellel pole kõneaega ette nähtud, proua Žuli. härra president, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris avaldas Ameerika senat raporti CIA poolsete piinamiste kohta ning see raport äh, kinnitab meie kahtlusi selle kohta, et paljudel Euroopa liikmesriigid äh, olid rajanud illegaalsed kinnipidamiskeskused, kus oli lubatud kasutada piinamist ja seda kahe tuhande esimesest kahe tuhande kuuenda aastani. selliste äh, otsuste langetajad tuleb kohtu alla andma selliste liikmesriikide tegevusetuse, Euroopa institutsioonide tegevusetuse ei ole aktsepteeritav, me ei saa aktsepteerida karistamatust selliste inimõiguste rikkumiste juures. uuringud peavad jätkuma ning äh, et äh, on selliseid fraktsioone, kes nõuavad, et Euroopa Parlament oma tegevuse lõpetaks selliste kohutavate rikkumiste uurimisel, kes on selle vastu, et sellisele illegaalsele tegevusele heidetakse valgust, äh, on häbiväärne. Euroopa institutsioonid peavad tegema kõik selleks, et selline varjus tegutsemine lõpeks äh, ja uurimine saaks alguse. senikaua, kuni pole tõde äh, päevavalgust näinud, peame tegema kõik selleks, et uurimine jätkuks. see sellest sõltub meie institutsioonide usaldusväärsus, eriti puudutab see Euroopa Parlamendi usaldusväärsust, kes seni on Euroopa au päästa püüdnud. loodan, et te suudate meid selles aidata, kallid kolleegid. suur tänu teile. järgmisena saab EFTD nimel sõna Ignacio Corrao, üks minut. president suur tänu. head kolleegid, ütleme otseste sõnadega, see on tõesti häbiväärne, et pärast viiteist aastat arvestades, et resolutsioon võeti siin parlamendis vastu juba poolteist aastat tagasi, et mitte midagi ei ole muutunud, mitte mingeid uurimisi ei toimu, liikmesriigid peidavad ennast jätkuvalt õigusraamistike taha või räägivad riigisaladusest, see on täiesti vastuvõetamatu selline hoiak. kui me lepime sellega, et meie liikmesriikides Poolas, Rumeenias, Leedus sellised asjad toimuvad, kui me lubame piinamisi läbi viia, inimväärikuse vastaselt inimesi kohelda oma riigis, seda, see võib juhtuda igal pool meiega. nüüd on tõepoolest jõudnud, on käes aeg, et süüdlased ka selle eest maksaksid, sest muidu ei ole meil enam tagasiteed, aitäh! suur tänu ja nüüd palun kolleeg Papadakis üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja. ma võin nende jubeduste kontekstis teha ainult ühe järelduse. USA, Euroopa Liit ja Euroopa Liidu valitsused vastutavad äh, nende tegude eest uurimiskomisjon keskendus tegelikult ainult sellele, et imperialistide vastutusele võttu vältida. inimõiguste rikkumine, sellest rääkimise kontekstis me räägime küll kogu aeg terrorivõitlusest, aga me ei räägi imperialistlikust sõjast ja sellega seonduvast piinamisest Europol, Eurosõjavägi, uus äh, ranniku- ja piirivalve viivad äh, kõik selleni, et trambitakse viimasedki inimõigused jalge alla. spioneeritakse, luuratakse äh, selleks, et raha teenida ja selle eest äh, Äh, maksavad rahvad, nemad on selliste tegevuste ohvriks, kõike väänutatakse lihtsalt selleks, et püsida võimul. suur tänu, David McAllister äh, saab järgmiseks sõna. suur tänu, härra juhataja. daamid ja härrad, head kolleegid, piinamine, piinamisel ei ole mitte mingil juhul õigustust, seetõttu mõistan hukka ka need tõhustatud ülekuulamise meetmed, eh, mida käsitles ka Ameerika Ühendriikide senat. Ühendriigid eh, mängivad terrorismivastases võitluses määravat rolli ka siin Euroopas eh, muuhulgas, kuid vastutust peavad kandma inimesed mõlemal pool ookeani, lähtudes põhiõigustest. meil on vaja pidada sel teemal põhjalikku dialoogi, käsitledes muuhulgas ka inimõiguste kaitset, et võidelda terrorismi vastus. praegusel hetkel, kui Atlandi-ülesed suhted on väga olulised ja strateegilise tähtsusega, vaatame me seda Ühendriikide raportit, pidades silmas LKE piinamisvõtteid ning viitaksin siin ka viieteistkümnenda juuni avaldusele, mis puudutas koostööd ja Guantanamo vangilaagri sulgemist. rõhutati inimõigusi, inimeste kohtlemist, õigust õiglasele kohtupidamisele, kõiki neid reegleid tuleb järgida, siin ei saa olla mingeid erandeid. aitäh! kolleeg McAllister ja nüüd saab sõna Anna Koomes sotsiaaldemokraatide nimel, palun. me räägime kohtulahenditest, mis kõik tõestavad, et parlamendiliikmetele on valetatud. see LKE-ga on tehtud tihedat koostööd, mis veelgi hullem, oma koostöös selle eest tasuti suuri summasid, nii nagu USA raport on näidanud, mis veel hullem, karistamatus on ette nähtud nendele Euroopa riikidele, kes tegelikult vastutavad nende kuritegude eest. näiteks Itaalias rõhutati riigis, rõhuti riigisaladusele ning äh, süüdi mõisteti ainult madalama taseme ohvitserid, kuid tippametnikud jäid karistuseta. ning äh, CIA töötaja Sousa mõisteti süüdi, kuigi ta ei osalenud sellel kohtuistungil. härra Abu Omar, Milano imaan on öelnud, et ta on, tegemist on ainult äh, patuainaga ning äh, nagu ma ütlesin juba varasemalt, kuidas saavad meie valitsused olla üldse kodanike silmes usaldusväärsed terrorismivastases võitluses, kui nad lihtsalt varjavad selliseid kuritegusid. ma ei jäta selle teema käsitlemist mitte kunagi. palun pidage kinni ettenähtud ajaraamidest kolleeg Anderson üheks minutiks. Amnesty International kinnitas üles, et Shannoni lennujaam Iirimaal oli kasutusel LKE ja USA sõjaväe poolt selleks, et läbi viia neid lende Kin. piinamistehnikad, mida kasutas LKE ja president Bushi valitsus vastavalt Euroopa Kohtu otsusele leidis, et neliteist Iiri meest äh, kannatasid ebainimliku kohtlemise all, aga neid ei piinatud. aga Briti valitsus valetas Euroopa kohtudele ning Briti riigisekretär peab nüüd äh, tunnistusi andma. Need neliteist Iiri meest äh, pidid kannatama kohutavaid ülekuulamisi, millest nad ei paranenud kunagi. sajad inimesed on veel piinatud. raportööril on õigus, see oli piinamine, see rikub rahvusvahelist õigust ning selline kriminaalne käitumine tuleb avalikustada, et äh, takistada teisi valitsusi piinamise rakendamise eest ning nagu Iirimaa puhul lihtsalt äh, mõrvati süütuid inimesi, aitäh! Äh, aitäh! ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta isikute nimel palun kolleeg Paltso. juba kümme aastat äh, Euroopa Parlament on äh, käsitlenud LKE teemat, mis puudutas ebaseaduslikke kinnipidamisi ja piinamisi Euroopa Liidu liikmesriikides tõendusmaterjalid on teada, aga mitte mingeid lahendusi ei ole. kõikides dokumentides räägitakse väidetavast piinamisest nende avalduse puhul ja ametivõimud keelduvad uurijatega koostöö tegemisest ning vastutavad vastutajana on välja toodud alati LKA, aga LKA ei ole riik. kas meil ei ole julgust siis välja tuua USA konkreetsemalt, kas me kardame seda suurt venda? oluline on, et tõde jõuaks päevavalgele. seda tuleb selgelt välja öelda ja siis peaksime kohaldama ka tagajärgi, aitäh! suur tänu! ja nüüd Rahvapartei nimel kolleeg Lennars, palun! aitäh! see ei ole esimene kord, kui me seda siin käsitleme, me oleme seda teemat arutanud korduvalt, rääkinud piinamisest, LKE tegevusest, kohutavatest sammudest, uputamise simuleerimisest, magamise takistamisest. kahekümne esimesel sajandil ei tohiks selliseid asju juhtuda. ja ma nõustun kolleegidega, kes ütlevad, et meil ei ole jätkuvalt kogu infot selle kohta, mis ikkagi toimus nõustun ka kolleegidega, et see on äärmiselt kahetsusväärne. siin Euroopa Parlamendis ma tahaksin lihtsalt võlukepikest liigutada, et kogu info oleks meile kättesaadav, aga paraku sellist asja ei juhtu. tulemused on olnud viimase kahe aasta jooksul äärmiselt pettumust valmistavad ka meie uurimiskomisjonile, mis me siin lõime, me peame olema realistlikud ja käsitlema oma pädevusi seda peavad tegema ka liikmesriikide parlamendid ja kohtud ja Euroopa Kohus ning liberaalide küsimus kolleegidele on, me kuulsime seda, et liikmesriigid liiga lõdvalt suhtuvad sellesse teemasse, leidsime, kuulsime ka, et parlament tunneb kahetsust selle missiooni osas, mis eelmise ametiaja jooksul korraldati aga miks siis ükski ALDE liige ei võtnud mingeid samme ette, aitäh? suur tänu teile. ja härra Koelju, suur tänu, volinik, kallid kolleegid. oleme seda küsimust arutanud juba aastaid ning äh, salatsemine selliste programmide ümber tähendab seda, et väga aegapidi on võimalik selgeks teha, mis tegelikult toimus ja ainult tasapisi on hakatud vast-, vastutus, vastutajaid äh, avalikkuse ette tooma. sellega seoses ma tahaksin, et me endiselt stimuleeriks selle uurimise läbiviimiks ning samuti ka äh, respekteeriks lähimuspõhimõtet, kui see vajalikuks osutub ning samuti tuleb eristada kohtu ja ähm, kohtuinstantse ja riigiinstantse. tegemist ei saa olla relvaga ideoloogilise propaganda käes, kuid samas me ei saa unustada ka oma vastaskõnelejad teisel pool Atlandi Atlandi ookeani, me ei saa lihtsalt siin rääkida tõe päevavalgele eh, toomisest, peame mõtlema ka inimõiguste rikkumisest, mis võib toimuda ka tulevikus, põhiõigused on meie Euroopa väärtuste süda ning äh, seda, neid tuleb, neid tuleb respekteerida ja ei tohi rikkuda ka liikmesriikides. me, me, me peame arvesse võtma seda, mis toimus minevikus, ärgem unustagem ka seda, et kõik pole veel päevavalgele toetud. kui soovime paremat tulevikku, kui soovime tulevikku, kus austatakse rohkem õigusi ja väärikusi, inim-, inim-, äh, äh, inimväärikust, siis peame tegutsema suur tänu, nüüd saab sõna härra Buda. härra president, inimõigused, eh, põhivabadused, inimväärikuse austamine on demokraatlikud väärtused, õigusriigi väärtused ning nad peavad olema nähtavad kõikides eh, sise- ja välisprotsessides eh, Euroopa Liidus ja ka terrorivastases võitluses tuleb inimväärikust, eraelu austada ja eh, tuleb eh, kinni pidada põhilistest eh, inimõigustest. Euroopa Liit peab suutma garanteerida põhiõigusi ja vabadusi ja sealjuures peame garanteerima ka oma kodanike turvalisust. võitlus terrorismi vastu peab võtma uue kuju, et kõigil sellest kasu oleks Eh, peame aluseks võtma meie ühised eh, väärtused. liigselt selle protsessi poliitiliseks eh, muutmine ja CIA tegutsemine teatud liikmesriikides ja selle uurimine võib negatiivselt mõjutada liikmesriikide uurimisprotsesse, kes soovivad tõde päevavalgele tuua. laseme liikmesriikidel oma uurimised lõpuni viia ärgem sekkugem õiguslikesse protsessidesse, mis on juba käivitunud ning eh, säilitagem eh, erapooli, erapooletus. Eh, kui seadust rikuti, siis tuleb päevavalgele selliste menetluste juures me peame võitlema pimeduse vastu, kuid selleks peavad olema tõsised tõendid Eh, ainult nii suudame saavutada konkreetseid tulemusi. suur tänu. järgmisena järgneb vaba mikrofoni voor. järgmisena saab sõna härra Marias. suur tänu, härra juhataja. me mõistame hukka mm, USA LKA piinamistaktikat. Guantanamos rikutakse inimõigusi, me oleme näinud äh, metsikut piinamist, see on jube. ja välja on tulnud äh, väga palju tõsiasju ka inimeste omavolilise kinnipidamise kohta ja nii edasi. Neid asju ei tohi lubada ja sellised asjad ei peaks olema kunagi legaalsed ja kindlasti ei tohi põhjendada seda terrorivastase võitlusega. luure keskagentuuri praktika tähendab aga seda, et inimõigusi rikutakse jätkuvalt ja sellepärast peab Euroopa Liit need hukka mõistma. igasugused LKA-poolsed inimõiguste rikkumised tuleb vaatluse alla võtta ja me peame läbi viima uuringuid ka liikmesriikide puhul, nemad on ju kaassüüdlased selle programmi osas suur tänu, Bill Etheridge. suur tänu. pidage palun meeles, et Ameerika Ühendriigid on ametlikult meie liitlased, hoolimata sellest, et tema eh, presidendi sekkumised eh, Suurbritannia sisepoliitikasse panevad kahtluse alla tema hea tahte. Eh, tema tegevus ei ole Euroopa Liidu kontrolli all. Suurbritannia luureteenistus, mis on maailmas üks parimatest ja millele peab väga tänulikud olema, jah, need teenistused peavad võimalikult inimlikult küsitlema kindla peale, kuid nende tegevust ei tohi takistada poliitikud äh, ja nende sabarakud. terroristide inimõigused ei tohi äh, takistada meie õigust, õigus ütelda kodanike õigust vabadusele ja elule. kahjuks ei ole võimalik, ei ole võimalik hirmutada terroristi, pannes ta lihtsalt nurka. järgmisena saab sõna kolleeg Tomašitš suur tänu. piinamine ning teised sellised ebainimlikud kohtlemisvõtted ei saa olla osa terrorivastasest võitlusest. me peame saatma selge sõnumi maistes hukka luureteenistuste tegevuse ja meie liitlaste tegevuse, kes kasutasid piinamist Euroopa territooriumil. teame, et mõned luureteenistused leiavad, et sellised tegevused on õigustatud ja tõhusad ja võivad aidata ära hoida uusi terrorirünnakuid. oleme teadlikud ka sellest, et mõned meie kodanikest, kes äh, puutuvad aina rohkem kokku terrorirünnakutega ja näevad äh, neist kohutavaid äh, ähm, ülesvõtteid, võivad mõelda, et selline kohtlemine on aktsepteeritav. me peame Eh, samas eh, mitte lubama, et meie väärtustest selliste, sellise eh, käitumise pärast ei muutuks aktsepteerivamaks. järgmisena saab sõna volinik Jourova. suur tänu, härra president, kuigi nagu ma seda ütlesin, jääb kogu küsimus riiklikusse pädevusse, on komisjon on kogu protsessi tähelepanelikult jälginud ning kutsunud üles liikmesriigi, et nad tegutseks oma pädevuste ähm, ähm, Äh, raames, et selline asi enam kunagi ei korduks, aitäh. ja järgmisena saab sõna nõukogu nimel härra minister, härra Kõnders lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu teile selle huvitava mõttevahetuse eest. arvan, et kõigepealt oleme kõik nõus sellega, et e, ainsagi erandita, et inimõigused, e, kodan-, e, õigusriik, võitlus terrorismi vastu ei saa kunagi sellisesse seosesse asetatud olla, mis ühe neist ohvriks tooks see on oluline, oluline on seda öelda, sest äh, ka praegu me võitleme terrorismi vastu ning äh, eh, kõik äh, eh, toimunud uurimused on, uuringud on olnud olulised selleks, et meid valgustada selles osas, mis minevikus toimus ning nõukogu leiame, et president Obama on teinud väga palju, et sellist äh, nähtumist nagu, nähtust nagu äh,, nagu jõulised uurimistehnikad enam ei kasutata äh,. selge on see, et igaühel on oma pädevused ning äh, ma respekteerin ka seda opositsiooni, mida meie tegevusele ja sõnastusele, äh, selle vastu üles näidatud on, kuid Äh, ütlesin veel kord, et minu meelest oli toimunu häbiväärne, arvan, et seda tuleb uurida, arvan, et meil on olemas selleks õigusraamistik, arvan, et ei ole kunagi ots-, langetatud otsust nõukogu poolt, nagu te ütlesite, et teeme koostööd Ameerika Ühendriikidega CIA lendude osas, seda lihtsalt ei, see lihtsalt ei ole tõsi, ma tahaksin teada, kus sellist asja otsustati. ainus avaldus, mis tehti teie pärast eh, üheteistkümnenda septembri rünnakuid, oli see, mis puudutas eh, tõhis, tõhusat koostööd Ameerika Ühendriikidega eh, terrorismivastases võitluses, kus te, kui te suudate mulle näidata, kus on nõukogu otsustanud Eh, otsustanud, et eh, tehakse koostööd salalendudega CIA osas, siis palun öelge seda, sest see vala-, heidaks uut ja huvitavat valgust eh, kogu protsessile. mina istun siin nõukogu nimel. oluline on see, et me teaksime täpselt, mis juhtunud on. ma saan aru vastutusküsimust, arvan, et vastutus on oluline, kuid me ei saa muuta Euroopa Liidu ja selle institutsioonide pädevust, kuigi mõnedele see võib-olla meeldiks, mina seda ka muuta ei saa ning väga ebaõiglane on kogu nõukogu siin süüdistada, see on ebaõiglane e, ja ebaaus ning ma oleksin soovinud jõuda teistsugusele järeldusele, et vastutus langeb selle, kus ta on, mitte, peab langema ja teiseks, et e, vastutuseks läheb, vastutab ka tugev õigussüsteem Euroopas ning meie e, teeme nõukogus kõik endast olenevalt, sellised inimõiguste rikkumised ei oleks enam kunagi aktsepteeritavad ja me võitleme inimõiguste eest ja võitleme terrorismi vastu ning tervitame president Obama poolt vastu võetud otsuseid ning võib-olla, et lõpetada pisut positiivsema noodiga tänane arutelu, see eh, Eh, siis eh, ma arvan, et suudame teha midagi selleks, et eh, tõesti vastutus langeks õigetele isikutele ja aitaks meil sealjuures võidelda terrorismi vastu. suur tänu teile, härra minister. sellega on see arutelu lõppenud.